meie istung äh, on avatud. kuulame nüüd Gerard Depret, äh, kes räägib meile Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ettepanekut, mis äh, puudutab kriteeriumide mehhanismide kehtestamist selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. palun, härra raportöör tänan, härra esimees. ma paluksin teilt ühte teenet, võttes arvesse teine raport. ja, ja see teine raport on väga delikaatse teemaga. sooviks ma, et äh, kolleegid jõuaks kohale, sest äh, see, äh, see alustame teisest, sest see on vähem problemaatiline kui esimene. suur tänu teile. niisiis, teine raport Eurodaki teemal ja ma meenutan neile, kes äh, ei ole asjaga kursis, liivekomisjon tegeleb äh, sellega, tegemist on tsentraliseeritud infosüsteemiga mille eesmärgiks on koguda kõik sõrmejäljed, mis asüülitaotlejatelt on võetud, kes on Euroopa piiri ületanud asüüli taotlemiseks, need inimesed, kes, need inimesed, kes illegaalselt piiri ületavad, selle e, puhul oli asi juba otsustatud, aga nüüd kasutatakse ka nende isikute puhul, kes viibivad Euroopa Liidus illegaalseks ja keda jõu, kaitse e, üksuste poolt, kes politsei poolt tuvastatakse Euroopa Liidu eh, viibides juba. ning selle ettepaneku eesmärk on eh, laiendada andmete kogumist nende inim-, selle inimrühma suhtes, kellest, millest ma juba rääkisin. ning eh, ettepanek eh, kulu on umbe-, väga mõistlik, umbes kolmkümmend miljonit eurot, mis on jagatud neljaks, neljale aastale. ning äh, tahaksin öelda, et see summa äh, on õigustatud ainult äh, siis, kui teatud muudatused viiakse sisse sätetesse. ma pakun need välja, sest need mõjutavad ka eelarvet. ja sellepärast ma neist praegu ka räägin muudatusettepanekutes kõigepealt teen ettepaneku, et me kooskõlastaks eh, nende sõrmejälgede arvu, mille nüüd hakkame koguma, eh, selle, eh, et me ühendame nüüd uue süsteemi eelneva süsteemiga, ehk siis sisenemise väljumise süsteemiga võetakse neli sõrmejälge ja samuti ka näokujutise jälg ja samuti võetakse uues süsteemis eh, kümme eh, ettepanekus leitakse, eh, tuleks, öeldakse, et kümme, räägitakse kümnest sõrmejäljest ja fotost, mina arvan, et kaheksast piisab või neljast piisab. sellepärast, et üldiselt me võtame ju neli sõrmejälgi, nii et me peaks need kaks süsteemi harmoneerida. see on, kas see on siis mõlema käe sõrmedest? kui teil on veel kuskil sõrmi, siis võime ka neid kasutada. see on, ees, eesmärgiks on harmoneerimine ja nagu ma seda juba ütlesin, seda pole selgelt praegustes sõnastuses öeldud, et oleks koostalitlusvõime, andmete automaatne edastamine sissenemis- ja väljumissüsteemi vahel ja tulevase süsteemi vahel, mille komisjon praegu välja töötab, Eurodaki süsteemi vahel. ma arvan, et ma põhilise ütlesin praegu ära siin on veel mõningad muudatusettepanekud, mis on vähem olulised, kõige olulisemad on need muudatusettepanek ehk siis, ehk siis eh, koostalitlusvõime ja süsteemide ühendamine, see mõjutab süsteemi tõhusust, kui eh, on selline süsteem, mis ei ole koostalitlusvõimeline ühegi teise eh, süsteemiga, siis see on täiesti kasutu ning äh, Need on need muudatusettepanekud, mille ma välja pakun. aitäh, härra raportöör, eh, mõttevahetus, kes soovib eh, sõna võtta, proua Suulin. suur tänu, ma vabandan. tegelikult tahtsin ma sõna esimese päevakorrapunkti all, mis täna pärastlõunal oleks pidanud eh, esimesena arutelule tulema, aga nüüd on päevakord ümber tõstetud ja ma ei soovi sõna. Merci, y a-t-il d'autres? suur tänu, kas keegi soovib veel sõna, härra Tülenoo, palun härra esimees, tõepoolest, mina kui oma fraktsiooni variraportöör sooviksin tänada raportööri tubli töö eest, et arvamus on äh, võtab kokku palju mõtteid, mis minu jaoks on aktsepteeritavad, nii Dublini süsteem kui Eurodac on viimastel aastatel korduvalt surnuks kuulutatud olnud ning seda sellepärast, et algusest peale, tegevuse algusest peale on nad olnud üsnagi tegevusvõimetud. Neil ei ole ka olnud loodetud mõjusid. Neid ei suuda ühtlasi eristada neid nii-öelda asüüli ostlejaid kui ja, ja, ja nii-öelda eh, sekundaarseid eh, varjupaiga taotlejaid. praegu komisjon töötas välja oma dokumendi neljandal mail kaks tuhat kuusteist jätkuna kahe tuhande viieteistkümnenda aasta migratsioonikriisile, võttes aluseks Dublin nelja Eurodaki ning ettepaneku, eh, mille kohaselt Euroopa Liit peaks asüüliameti looma. Eh, on hea, kui toimuvad eh, muudatused ja leian, et muudatused oleks praegusel hetkel üsna praktilised ning äh, nagu raportöör seda ütles, eelarvekomisjoni liikmetena Euroopa Parlamendis äh, peaksime reageerima mitte äh, libekomisjoni liikmetena, meie töö teoreetiliselt vähemalt on see, et peaksime vaatama, kuidas see mõjutab kõik meie eelarvet, kui me Eurodaki süsteemi ümber teeme. ja nagu raportöör seda ütleb, siin suuremaid raskusi pole, kolmkümmend miljonit neljaks aastaks, kuid nagu seda ütles härra Dupree, väga õigustatult. Need eelarvelised küsimused on seotud põhimõtteliste küsimustega, ma rõhutan eh, lihtsalt seda, et eh, ma toetan seda selles, et liikmesriikidega tuleb toimuma, peab toimuma in-, eh, infovahetus, eh, respekteerides sealjuures isikuvabadusi ja kaitseküsimusi. me peame ühesõnaga need süsteemid enne toimima saama, enne kui me need ühendame Eurodaki süsteemiga, selles oleme täiesti nõus. meie fraktsioonis ei toetata ettepanekut integreerida Eurodaki, eh, integreerida eh, kolmandate riikide kodanike eh, andmed, kui need saadetakse tagasi. Eurodac on praegusel hetkel <clears throat> mõeldud selleks, et äh, peetaks kinni olemasolevast seadusest. oluline on ka rõhutada vajadus äh, teenistuste äh, ja andmekogumise süsteemide kaastalitlusvõimet. me Eurodaki määrus ei tohi arvestada, asendada liikmesriigis toimu, toimivaid süsteeme, eriti puudutab see andmete digitaliseerimist me peame olema siin ettevaatlikud ja tohi arvata ka seda, et kõik reisivad, kõik, kes inimesed, kes reisivad või ka süüdilaadlevad, on salaterroristid. Monika Holmeier, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin selle arvamuse koostajat äh, õnnitleda, ta on nimelt väga täpse ja väga hea arvamuse kokku pannud. ma arvan, et Eurodaki teema puhul tõesti tuleb kiiresti tegutseda ja seda ka eelarve kontekstis. me oleme näinud topelttöö tegemist osaliselt, koostoimevõimet ei ole olnud, osaliselt suudetud tagada nimelt äh, me äh, ei ole potentsiaali ära kasutanud ja teame me ka seda, et on äärmiselt oluline, kuigi jah, iga inimene ei ole terrorist, aga sellegipoolest kõik, äh, kõik Saksa ja Prantsuse kodanikud on saanud ju biomeetrilise passi ja nendelt inimestelt on võetud sõrmejäljed ja ma ei saa aru, miks pagulased või sisserännanud peaksid teiste reeglite järgi siin saama viibida ma arvan, et meil neid sõrmejälgi on vaja ka kuritegude väljaselgitamiseks. praegu on Saksamaal olukord küll selline, et kõik, kes atendaati on plaaninud või on üritanud seda ellu viia või on ettevalmistööd teinud, on olnud kas pagulane või migrant seda küll ka Saksamaal asuvate võrgust, võrkude toetusel, aga nii see lihtsalt on ja oleks rumal eh, mitte seda tunnistada me ei taha kedagi loomulikult äh, lihtsalt äh, niimoodi öö, äh, süüdistada, aga maksu kõrvalehoidmise puhul kontrollime me kõiki, sest et siis räägitakse rahast ja raha tahame me ju kätte saada, kui keegi petab, aga kui inimeludest räägitakse, siis on meil raskusi järsku andmekaitsega. ja sellepärast äh, ma tahaksin tänada Jurate Preed esitatud arvamuse eest, minu meelest on see kindlasti äh, tasakaalukam äh, arvamus äh, tuleb ühelt poolt ära teha see, mis on eelarve mõttes oluline proportsionaalsusest mitte loobuda, aga see asi on ka praegusel ajal väga vajalik ja seega ma paluksin, et me selles osas teeksime nii tõhusalt koostööd kui võimalik. ja tõesti, seda arvamust saan ma ainult kahe käega toetada Äh, kõikides punktides peaaegu, küsimus on ainult praegu nüüd selles, et kas julgeolekuolukorda arvestades neljast sõrmejäljest piisab, selle asja peame omavahel veel läbi rääkima, et kas see on mõistlik ja õige, ma ei taha kohe alguses siin öelda jah või ei sellele, vaid äh, jätan teatava reservatsiooni, et peaksime selle asja läbi rääkima Frontexi või piirivalveorganisatsioonidega, et milline nende kogemus seni on olnud ja ma arvan, et Eurodaki süsteem tõesti tõhususe mõttes tuleb CIS-iga ühtlustada, et välja selgitada, kas keegi atentaati plaanib või ei. kui kõik maksumaksjad kontrollitakse läbi ja lõhki läbi, et kas ta ikka maksab makse korralikult, siis ei tähenda ju seda, et kõiki süüdistatakse äh, Äh, või kahtlustatakse maksudest kõrvalehoidmise osas, vaid lihtsalt see ongi normaalne. Äh, isegi täiesti aus maksumaksja võib teinekord teha vigu, aga on liikult ka pettureid normaal-, suur osa rahvastikust loomulikult maksab korralikult maksu ja ka neil ei ole ka midagi selle vastu, et nad maksudeklaratsiooni esitama peavad. ja suurem osa pagulasi on siin ka puhta südamega, aga nii nagu ka maksumaksjate hulgas on ikka paar, kellel on mingisugune oma agenda ja need inimesed tuleb üles leida aga e-, ega Eurodaki eesmärk see ei ole, Eurodaki eesmärgiks on lihtsalt registreerimine. ja lisaks äh, koos äh, talitlusvõime teiste andmebaasidega ja konkurents äh, niinimetatud Schengeni piirikoodeksiga, kõik, kes üle piiri tulevad, peavad läbima ka kontrolli selle kohta, kas tegemist on öö, andmebaasides registreeritud öö, kuritegevusregistris, karistusregistris registreeritud inimesega, kas inimene võib äh, viisa alusel äh, riiki siseneda või ilma viisata, kõik inimesed tuleb läbi vaadata. tänapäeval on äh, see väga lihtne tänaste süsteemidega ja ma arvan, et Eurotac üritab ajaga kaasas käia, üritab saada täielikku pilti, ilma et kedagi siis süüdistada asjatult ja ma paluksin siis jah, selles küsimuses veel, kas neid sõrmejälgi peaks olema neli või rohkem, arutelusid pidada. ma arvan, et Gerard Dupre äh, valikud, mis ta on siin arvamusel langetanud, on üldiselt õiged. ja see viisteist päeva, selle puhul me peame ka vaatama, kas, mis siis saab nende inimestega, kes on seda viiteist päeva ületanud, kas need inimesed saadetakse tagasi või pannakse nad sisse Eurodaki kui potentsiaalne varjupaiga taotleja? või on mingisuguseid töö, teisi kaalutlusi? viisteist päeva minu meelest on mõistlik nii piiranguna kui ka võimalusena äh, Äh, selleks, et äh, kui inimese viisa on aegunud, et siis ta ei pea kohe esimese päeva jooksul kõiki ametkondi suutma läbi joosta, selleks et ta, et selle viisa osas selgus äh, paika saada, nii et mulle meeldib see arvamus väga ja tänan südamest. härra Kölmel, palun. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin südamest tänada kolleeg Dupreid selle arvamuse eelnõu koostamise eest. see ei ole mitte ainult võtnud õiget suunda, vaid äh, lõpuks ometi oleme me ühe suure ehituskivi paika saanud sellele, millest rääkisin täna hommikul. nimelt tuleb leida strateegia kogu selle migratsioonikriisi jaoks. me peame seda tegema usaldusväärselt. nimelt Euroopa kodanikele ei suuda me enam absoluutselt selgitada, et me tegutseme erinevates aspektides väga erinevalt. me oleme kõik kuulnud lugusid sellest, et äh, mitte ainult äh, terrorismivastase võitluse valdkonnas, vaid ka riigipoolsete mm, äh, tegevuste puhul on väga paljud asjad läinud viltu ja me ei räägi siin sellest, et me kõiki kahtlustame, vaid asi on selles, et väga suur osa äh, Ehm, seadusekuulekatest eh, pagulastest eh, tuleb vabastada sellest kahtlusest ehm, ja seda saame teha siis, kui me oleme suutnud ära määratleda, kes need mustad lambad nende seas on. ja see peab toimuma väga kiiresti, me kõik ju reisime eh, ka palju ja kui me Ameerikasse läheme, siis on täiesti iseenesestmõistetav, et me edastame neile kogu selle info, mida nad vajavad et äh, ka kohe lennujaamas skaneeritakse meid pealehäst jala tallani läbi, me peame seda normaalseks ja ma arvan, et selline peaks see olukord olema ka Euroopas. kõik, kes soovisid sõna, on seda saanud, nii et nüüd on sõna jälle raportööril. suur tänu, esimees kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes siin äh, vaevusid selle teema vastu huvi tundma ning kommenteerisid seda teemat. vastuseks sõnavõtjatele täpsustaksin ma mõningaid asjaolusid ja teen seda selgelt. iseäranis härra Tenona. Eurotac ei ole julgeoleku töövahend sellel ei ole midagi julgeolekupoliitikaga pistmist, sellel ei ole mitte midagi pistmist terrorismivastase võitlusega tegemist on rändevoogude haldamise tööriistaga. Eurodaki alg see oli järgmine, Dublin, Dublini süsteemist lähtuvalt peaks esimene sisenemisriik võtma vastu vastuvõtjana seda varjupaigataotluse ning käsitlema seda. ja iga kord, kui tuleb mingisugune varjupaigataotleja, ebaseaduslik piiriületaja, siis nõutakse sõrmejälgi ja me tahtsime kanda hoolt selle eest, et see inimene tunneks tõesti sellest riigist ja et äh, see oleks just nimelt kindel sõrmejälgede kaudu. sellest sai alguse Eurodaka. ja nüüd äh, ei räägita muidugi ainult piiridest, vaid räägitakse ebaseaduslikult riiki tulevatest inimestest, kes on leitud erinevatest liikmesriikidest, mitte ainult piiril tavastatud. ja kui riik peab isiku tuvastamist vajalik selleks, et kontrollida ka nende sekundaarseid liikumisi ja nii edasi, ka selleks, et saata teda tagasi sinna, kuhu ta kuulub ja kanda hoolt selle eest, et oleks teada, kes tema is kodumaale tagasijätmisest vastutab, saab neid andmeid kasutada suurepärane näide sellest, et tegemist ei ole julgeolekutööriistaga, on ka see, et Eurotac ei ole SIS-süsteemiga seotud. SIS-süsteem on äh, julgeolekutöövahend äh, par excellence. SIS-süsteem on see, kuhu äh, liikmesriigid saadavad informatsiooni nende inimeste kohta, kellele tuleb erilist tähelepanu pöörata, keda tuleb kas jälitada või kelle liikumisi tuleb jälgida. ja see on tähtis sellepärast et me peame mõlemaid neid instrumente vaatama eraldi. ka tagatised peavad olema teistsugused. ja selle, ja ka õiguskaitseasutuste juurdepääs on erinev. viieteistkümne päevaga oli probleem, ma mõistsin, et et see, minu arvates see ettepanek, mille ma tegin, minu arvates oli arukas, kui keegi kinni kui keegi tuvastatakse, siis Eurotaki süsteemis tuleb äh, sellesse süsteemi panna kõik need, kes on äh, autoriseeritud aja ületanud, autoriseeritud viibimise aja lubatud. Äh, kui on tegemist turistidega, kes lihtsalt lennukist maha jäävad või kellel on üks ja teine probleem ja kellel ei ole kohe võimalik tagasi minna, siis me ei pane neid kohe Eurotaki süsteemi, kui see on niiviisi kogemata juhtunud. nii et see viis päeva Äh, viisteist päeva tundus minu jaoks arukas, et need, kes siis viisteist päeva ei ole oma viibimisaega ületanud, ei peaks sinna süstise süsteemi minema kohe automaatselt. ja mis puudutab sõrmejälgede arvu, siis äh, neli oli see, milles, millest rääkisime, sellepärast et kõige viimane komisjoni vastava teenistuse ettepanek nemad on muidugi konsulteerinud asjatundjatega riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemist, oli, et äh, piisab neljast äh, sõrmejäljest ja näokuvandist, äh, see kümme sõrmejälge Eurotakis oli Eurotaki loomisest alg-, algusest peale mul ei ole mingisuguseid probleeme selle neljaga, aga mina tahaksin, et igal pool kehtiks üks reegel, sellepärast et kunagi tahetakse koostalitusvõimet äh, riiki sisenemise riigist väljumise süsteemi ja Eurodaki vahel, siis äh, ei saa öelda, et Eurodakis on kümme sõrmejälge, teises on jällegi neli sõrmejälge ja näokuvand ja kui Eurodakis veel ei ole kümmet sõrmejälgi vaja, siis miks? kui te olete minuga päri, siis äh, me paluksime komisjonil valida lihtsalt äh, selle lahendusviisi, mis on parem, aga mõlema jaoks ühesuguse, mina ise isiklikult eelistaksin seda nelja sõrmejälge. ja siis härra Tänan, no viimane küsimus sunniviisiline sõrmejälgede jätmine. see on provotseeriv küsinemine. kui me jätame selle hindamisvõime äh, liikmesriikide ametivõimudele, siis kas äh, meil on äh, tagatud parem kaitse Euroopa tasandil või oleme me rohkem härra Urbani kätes, Orbani kätes? kui me mõtleme, milline on Euroopa Liit praegu ja millised äh, on probleemid, siis liikmesriigiti on elu, olukorrad väga erinevad ja ma mõistan, et äh, äh, on tõeliselt demokraatlikke riike ja on ja nendes riikides on igasugune kaitse tagatud, aga on ka riike, mis, kes on vähem demokraatlikud ja ma arvan, et me ikka pigem olgem siis ettevaatlikud. härra Tänano arvas, et et rahvusvahelise kaitse äh, taotlejad äh, ja Eurotac, viitan siin viimasele Euroopa Komisjoni toetusele ja ümberasustamisele. Euroopa Komisjon soovib, et Eurotacis oleks äh, lihtsalt andmed sekundaarsete liikumiste kontrolliks ja mitte mingiks muuks eesmärgiks. vastasin siis Tänan Õune ja kas härra Tänano, saime vastused raportöörilt, kas komisjonil on ka midagi öelda selle teema kohta? paistab, et on. tere, minu nimi on Anna Šrella, töötan varjupaigaüksuses siseasjade peadirektoraadis. tervitame eelarvekomisjoni arvamuse projekti. Teie muudatusettepanekud on hästi läbimõeldud ning arukad ning komisjon ja kindlasti ka nõukogu pöörab neile väärikat tähelepanu siis, kui algavad kolmepoolsed läbirääkimised. minu poolt ka paar kommentaari sõrmejälgede ja sõrmejälgede arvu kohta, see on üsna tehnilist laadi teema. asjaolu, et Eurodacis nõutakse kõikide sõrmede sõrmejälgede võtmist. see on äh, õigustatud sellega, et meil oleks äh, maksimaalne täpsus tagatud äh, võimalike taotlejate valesti tuvastamise oht on suur, see võib tekitada õiguslikke väljakutseid, nii et lihtsalt täpsuse ning äh, riskide hindamise huvides on otsustatud äh, kümne sõrmejälje kasuks. ja kui me räägime Eurotakist, isegi siis, kui meil on äh, tähtnumbrilised andmed koos näokumandiga ja tähtnumbrilised arved, andmed ei ole enamasti usaldatavad, siis on rihi, oh, riskid suured me tahame maksimaalset täpsust ja maksimaalset täpsust on võimalik saavutada kümne sõrmejälje kaudu. ajalooliselt on Eurodacil kümme, Eurodacis kümme sõrmejälge sellepärast, et siis, kui Eurodaci kujundati, oli liikmesriikides tavaks õiguskaitseasutustes võtta kümme sõrmejälge. praegu on automatiseeritud riiklikud riiklik sõrmejälgede süsteem enamus liikmesriikides selline, et lähtutakse samuti kümnest sõrmejäljest. lõpetuseks võin veel lisada ka seda, First of all uh, with the itself by reducing et Eurotac uh, Eurodacis, kui me vähendame sõrmejälgede arvu, siis äh, võib-olla parandame koostalitusvõimet teiste süsteemidega, kuid äh, samas äh, seab ohtu täpsus ning võrdlusvõimalused Eurodaci tsentraalse süsteemiga. Monsieur le rapporteur, je pense qu'on peut en rester là suur tänu, härra raportöör, ma arvan, et sellega me võime rahule jääda, siis äh, muudatusettepanekuid esit-, võib esitada kuni viieteistkümnenda äh, veebruarini kella seitsmeteistkümneni, hääletamine toimub meil äh, kuuendal märtsil tõenäoliselt meie ning libekomisjoni hääletus on plaanis kolmekümnendal märtsil. ja nüüd läheme järgmise teema juurde, teine raport, mida meile tutvustab härra Tõpre siis äh, see, mis meie päevakorras kannab numbrit kuusteist ja käsitleb äh, ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. härra raportöör, teil on sõna. suur tänu, äh, härra esimees, see teema on märkimisväärselt delikaatsem ja keerulisem teema kui eelmine teema. Te olete praeguse olukorraga tuttav, meil on Dublini süsteem ja sellest lähtuvalt esimene varjupaigataotleja vastuvõtt riik peab seda taotlust käsitlema ning kandma hoolt ka kulude ning selle tagajärgede eest. Dublini süsteem on väga eba võrdne, ebaõiglane, vaadake, millises olukorras on Kreeka, millises olukorras on Itaalia kes on varjupaiga taotlejate vooga all äh, ägisemas ja nüüd tahetakse korrigeerivat süsteemi sisse viia. korrigeerivat mehhanismi, millest lähtuvalt äh, kasutatakse erinevate liikmesriikide äh, solidaarsust ning saadetakse varjupaiga taotlejad ümber. põhimõtteliselt see mehhanism peaks toimima ja korrigeeriv mehhanism rakendub siis, kui äh, Kreeka saavutab sada viiskümmend protsenti oma vastuvõtukvoodist. see tähendab seda, et kui on sada tuhat varjupaigataotlejat nende kvoodiks, siis on vaja sada viitekümmet tuhandet varjupaigataotlejat ja siis käivitatakse korrigeeriv mehhanism. ja see tähendab seda, et paljud liikmesriigid Äh, kes äh, on äh, kõige suurema koormuse all, peavad võtma vastu viiskümmend protsenti rohkem, kui nende kvoot on, enne seda, kui solidaarsusmehhanism käivitub. ma leian, et selline lähenemisviis ei ole arukas, sellepärast et need liikmesriigid, kellel on liiga suur koormus, peavad ka edaspidi liiga suurt koormust kandma, enne kui meie korrigeeriv mehhanism rakendab mina leian seda, et korrigeerimehhanism peaks äh, kandma jaot-, hoolt jaotuse eest äh, teistesse liikmesriikidesse ning korrigeerimine peaks käivituma saja protsendi algusel. ja kui samas äh, varjupaigataotluste arv on langenud ning moodustab ainult üheksakümmend protsenti kvoodist, siis tuleb tagasi korrig-, taas korrigeerima mehhanismi kohaldamine lõpetamine, lõpetada, kuni jällegi sada protsenti saavutatakse kui me võtame nüüd saja protsendi reegli ja mitte saja viiekümne protsendi reegli selleks solidaarsusmehhanismi künnise äh, käivitamise aluseks, siis kasutatakse solidaarsusmehhanismi vara, varem kui muidu ja see mõjutab loomulikult äh, eelarvet ja mitte vähe. teine muudatusettepanek mina äh, olen ette näinud, on see, et Euroopa Komisjon näeb ette, et iga kord, kui varjupaiga taotleja või pagulane ümber paigutatakse, siis äh, üleandmine toimub teise riiki lähtuvalt solidaarsuse mehhanismist ja Euroopa Liidu eelarvest antakse viissada eurot iga üleantud isiku kohta sellele riigile, kes selle öö, äh, isiku üle annab. kui tegemist on Kreeka, kes annab öö, äh, isiku üle Poolale või Hispaaniale või Prantsusmaale või Saksamaale, siis Kreeka saab iga inimese eest viissada eurot ja põhimõtteliselt võib öelda, et iga riik saab oma äh,, lihtsalt neid võib, nendel inimestel võib jätta lihtsalt äh, summa äh, selle eest, äh, et neil on inimene. ja see läheb äh, saatmiskuludeks, aga miks viissada eurot? mingisuguseid kriteeriume ei ole, see on, tegemist on sellise äh, kokkulepitud summaga, mingisuguseid hinnanguid ei ole ja see on mõeldud loomulikult selleks, et aidata neid inimesi, neid riike, kus, kellel on kõige suurem koormus varjupaiga taotlejatega, aga selline lähenemisviis pole arukas. tore, kui me anname sellise juba ette kokku lepitud summa, aga see ei pruugi olla viissada äh, eurot, me võime toetada neid teistmoodi, nagu näiteks erakorralise abi kaudu, kui neil on liiga suur koormus. me võime sellise kokku lepitud summa kehtestada, mida üleandmise eest antakse, aga ma arvan, et äh, abi võiks rohkem anda operatiivsemalt ja, ja muul moel, nagu Kreeka puhul on tehtud ja Itaalia puhul viimasel ajal. ja veel üks delikaatne punkt. ma arvan, et see, et meil tekivad äh, meie komisjonis väga põhjalikud arutelud ja mitte ainult meie komisjonis, Euroopa Komisjon on öelnud, et kui liikmesriik äh, keeldub solidaarsuse mehhanismis ja korrigeerivas mehhanismis osalemast, siis äh, kui näiteks äh, on pandud sellele riigile äh, kvoot varjupaiga taotlejatest, keda see riik peaks vastu võtma, aga ta keeldub, siis tuleb maksta mingi summa selle eest. kakssada viiskümmend tuhat ja kui öeldakse, et ma ei, et ma ei maksa seda trahvi sellepärast, kui riik ütleb, et ma ei maksa seda äh, trahvi, sellepärast et on ühed teised põhjused, ühed teised põhjused ja see protsess muudkui lükkub edasi ja lükkub edasi. ja riik võib öelda, et tegemist on eba õiglaselt määratud summaga äh, ja põhjendamatu summaga. mina äh, arvan, et sellise trahvi määramise asemel võiks äh, rakendada see, sellist lähenemisviisi, et riik, riigi puhul, kes ei osale solidaarsusfondis, vähendatakse ühtekuuluvusfondist makstavate summade summat protsentarvu võrra. sellepärast, et sellisel juhul kui solidaarsusmehhanismis äh, ei osaleta, siis ei määrata trahvi, ei ole tegelikult võimalust sellest mehhanismist välja jääda. sanktsioon peab olema äh, kohene sellisel puhul, mitte selline venitamine ja kui vähendatakse Ühtekuuluvusfondist makstava aastase kogusumma, äh, aastast kogusumma kümne protsendi võrra, siis see oleks kohene sanktsioon selles üle võime me veel arutleda ja võib-olla ühiselt jõuame me struktureerit-, sõltumatuma ning vastuvõetava mehhanismi ettepaneku juurde, aga mina arvan, et ähm, selline automaatne ühtekuuluvusfondi äh, maksete vähendamise ettepanek oleks parem kui äh, trahv, trahv, mida riik peab maksta, maksma ise ja mida ta peab veni-, millega ta võib venitada, aga sellisel juhul oleksime võtnud selle trahvi juba allikast. mikro euh, c'est que les, ces sommes seront destinées bien sûr à venir. Need äh, summad on mõeldud siis selleks, et äh, aidata neid riike, kes on äh, otsustanud solidaarsusmehhanismis osaleda, see kokkuhoitud summa. tõesti, tõeline solidaarne Euroopa, ma pean lahkuma, ütleb härra esimees. ja mulle tundub, et ma jään ilma päris arutelust mulle tundub, et arutelu läheb huvitavaks nimelt. härra Ashworth, ma paluksin, et te võtaksid juhtimise üle, ma vabandan, härra, ma vabandan, ma pean lihtsalt lahkuma, suur tänu teile, härra Dupre, selle raporti eest ja te olete pannud nüüd, teinud ettepaneku üheks tõeliseks poliitikaks, eesmärgiks tõhusus, vaatame suur tänu arvamuse koostajale. kolm eh, kolleegi on sõna soovinud ja alustagem Patriciast. suur tänu. žal zaradi drugih obveznosti odsotan in me je zaprosil, če. ma, minu kolleeg palus eh, mul enda nimel sõna võtta variraportöör. Äh, Tomas Tšehhovski palus mul ette lugeda oma seisukoht, kes on siis meie variraportöör. Äh, ma tänan äh, arvamuse koostajat, aga ma ei toeta ühtegi mu-, välja pakutud muudatusettepanekut, välja arvatud koostalitusvõime. variraportöör on vastu sellele, et luuakse Dublini reserv Eh, ehk siis kümme protsenti ühtekuuluvusfondist. kui liikmesriik eh, oma kohustusi ei täida, selline mehhanism ei eh, tohi hakata mõjutama ühtekuuluvuspoliitikat ega ka teisi poliitikaid. ma ka arvan, et ei ole mõistlik sellist mehhanismi kasutada, aga ma olen valmis rääkima äh, kompromissidest, sest et kõiki ideid ei pea kohe ju viskama kõrvale. ja järgmised punktid kui, kui üheksakümmend protsenti äh, eesmärgist on täidetud, äh, siis peatub see mehhanism. ma ei toeta seda, mina arvan, et äh, peaks jääma saja protsendi juurde. ja ühtlasi arvan ma, et äh, peaks jääma viissada eurot, äh, mitte kolmsada eurot. suur tänu, Monika Hoolmeier, palun. Dublin äh, ilmselt pakub meile mõtteainest veel pikaks ajaks ja kindlasti äh, läheb lõbusaks, kui me liikmesriikidega üritame leida mingisuguse lahenduse, sest liikmesriigid on selles osas nii ühine rinne kui veel mitte kunagi varem. räägin sarkastiliselt, viisteist aastat on räägitud Dublinist, mina seitse aastat aktiivselt ja liikmesriigid on igasugusest lahendusest kõrvale hoidnud, kuigi näevad äh, ise ka, et see viib meid kõiki hukatusse ja tegelikult on Euroopa Liidu tulevik seatud sellega ohtu ja meie põhiväärtused seadnud ohtu. lahendamata migratsiooni ja Dublini küsimus tähendab seda, et liikmesriigid kemplevad teineteise vahel järjest tugevamini ja eemalduvad teineteisest ja selles äh, mõttes äh, olen ma natukene teisel seisukohal kui meie variraportöör võib-olla äh, ma oleks tõesti küsinud, et ku-, kust me selle kolmesaja eurose summa võtsime, ma saan sellest aru, sest kui me vaatame eh, mida inimeste liigutamine ühest riigist teise maksma läheb, siis see tegelikult ei ole nii kallis. me ei pea nii palju maksma eh, iga üksiku eh, üleviidava isiku eest nii palju see lihtsalt ei ole nii kallis teenus, nii et me peame tõesti faktidepõhiselt sellest rääkima, kas see summa peaks olema kolmsada või viissada ja selles osas mul ei ole kindlat seisukoht. Dublini reserv tekitab ka minus mõningaid küsimusi. nimelt eelarve kontrolli komisjon äh, on lisanud sätte, mis ei puuduta konkreetselt ühtekuuluvusfondi, kuid kui ütleb, et kui liikmesriik trahvi ära ei maksa, siis äh, võetakse lihtsalt äh, maha nendest summadest, mida liikmesriik muidu saaks ja nüüd minul tekib küsimus, et kas see võetakse siis konkreetselt ühtekuuluvusfondist, on liikmesriike, kes ühtekuuluvusfondidest üldse mitte midagi ei saagi ja seega mina kaine peaga ütleksin, et võiksime kasutada samasugust menetlust nagu eelarve kontrolli puhul ikka on ja leidma mingisuguse mm, analoogi ja siis äh, saame võib-olla lahti sellest süüdistusest, et see puudutab ainult äh, Ühtekuuluvusfondi, sest on liikmesriike, kes äh, Ühtekuuluvusfondist saavad väga vähe vahendeid või mitte üldse, aga ei ole migratsiooniküsimuses väga üldsegi mitte koostööaltid nii et kui meil õnnestub e eelarve kontrolli menetluses kuidagi leida mingisugune alternatiiv ja nendest on ka rääkinud, kui keegi oma trahvi ei maksa, siis võetakse see näiteks põllumajandusvahenditest maha või ükskõik millisest vahendist mi maha. ehk teisisõnu, Euroopa Liit äh, saab oma raha tagasi äh, ja äh, see on trahv, mille liikmesriigid peavad tegema. see toimib üsna hästi ja see kakssada viiskümmend tuhat, no see on summa, mille üle peab ka natukene rääkima. komisjon peab selgitama, kuidas on jõutud selle summani kakssada viiskümmend tuhat kui äh, ma vaatan näiteks seda, mis Baierimaal makstakse ühe pagulase eest, siis sellest kahesaja viiekümnest tuhandest ei piisa. kui ma aga vaatan, mida mõned liikmesriigid on valmis maksta per pagulane, siis äh, mulle tundub see üld- um,, uskumatult äh, suur summa. kust te selle saja, selle kahesaja viiekümne tuhande peale jõudsite, kes selle välja mõtles, mind lihtsalt huvitab see. ja me peaksime üritama vältida äh, seda, et meie tekstides äh, me ei nüpeldaks kedagi, me ütleme, et äh, me seda summat mitte kuskilt maha ei võta, siis see on minu meelest kolleeg Suulin küll problemaatiline, sest siis me ei tohiks ka teiste valdkondade puhul seda teha. meil on kohustused seatud liikmesriikidele ja kohustusi tuleb täita ja kui seda ei tehta, siis äh, tuleb selle eest trahvi maksta. milline see trahv on, sellest äh, peame, võime siis veel rääkida. selle trahviga on nii, et kas see makstakse tagasi liikmesriigi poolt Euroopa Liidu eelarvesse või võetakse see maha teistest summadest, mis liikmesriigile muidu peaksid kuuluma. Äh, see võib juhtuda kõikides riikides ja seega minu meelest on oluline punkt. ühele asjale ma viitaksin veel, mitte ainult äh, ei ole sellest asjast puudutatud nii-öelda esi, eesrinde äh, liikmesriigid äh,, me ei ole küll eesliinil Saksamaana, aga meil on kõige rohkem pagulasi, meil ei ole piiri Vahemerega, aga me oleme kõige rohkem pagulasi ja sisserännanuid oma riiki võtnud ja ma arvan, et me ei peaks kogu süsteemi ühes, üles ehitama ainult eesliini äh, riikidele, vaid ka sellistele riikidele näiteks nagu Belgia, ka Belgias on väga palju pagulasi ja mitte kõik ei ole veel registreeritud. nii et ma arvan, et seda, sellele süsteemile tuleb läheneda äh, üldkontseptsioonina. mul on väga hea meel selle üle, et äh, Gerard Depre tõesti sellise äh, asja lauale lajatab Äh, me saame hakata siis tõesti rääkima sellest, mis on võimalik. üks asi sõltub ju kõik liikmesriikidest, liikmesriigid väga palju, mis on hea, eiravad ja on neid liikmesriike, kes oma lahendusi välja mõtlevad ja on neid, kes siis ootavad Euroopas lahendust ja Euroopa ülest lahendust on vaja. Äh, see Rahvapartei ettepanek meie dokumentides on alati olnud, kui liikmesriik on oma kohustused täitnud siis sellest hetkest sajast protsendist hakkavad äh, läbirääkimised ümberpaigutamise osas, ma olen sellega nõus. ma ei tea, miks keegi peaks võtma kindlasti sada viiskümmend protsenti, kui tema kohustus on paika pandud saja protsendi peale. ja siis äh, lõpus täitsa räägitakse sellest korrigeerivast mehhanismist, et seda rakendatakse ka siis, kui liikmesriik äh, oma kohustusi ei ole täitnud ja ümberpaigutamise puhul, kes on siis ümberpaigutamise puhul niimoodi käitunud, et üritab teistele kaela saata oma kohustusi ja et seda mehhanismi saab siis ka sellistel juhtudel kasutada. ma arvan, et me peame nendest asjadest rääkima, on lõike siin sees, mis minu meelest tekitavad küll päris palju mõtteainest, aitäh. suur tänu, Monika. Jan Olbrist, palun järgmisena suur tänu. väga huvitav ja provotseeriv hetk meie komisjonis. kõige parem viis, kuidas Euroopa vastaseid äh, tekitada, kui meil on täna minu riik on mitu korda seda öelnud, äh, et see ongi solidaarsusmehhanismi probleem. aga me peaksime olema kogu selle asjaga väga ettevaatlikud loomulikult see kakssada viiskümmend tuhat on selle asja juba plahvatanud, see on nüüd see summa, millest kõik räägivad ja nagu te teate, inimesed on ikka äh, maruvihased. ja see, et seostatakse asi otse ühtekuuluvuspoliitikaga, mis on tegelikult ju siseturu teine külg, ähm, see ei ole ju raha, mis on antud kellegi poolt, äh, seda ei saa ju võtta võtta ära lihtsalt niimoodi, see ei ole nii, see ei ole selline vahend, see on kõik seotud siseturuga. ja ausalt öeldes äh, tänase määruseni äh, ei ole see legaalne. ei kuule, mida ütleb proua Olmaier äh, kõrvalt härra Olbrit, meil on sise, meil on riiklikud ümbrikud, siis kohustused, lepingud, mis on alla kirjutatud, investeeringud, mis on garanteeritud see, see halvaks kogu mehhanismi. küsimus on selles, et äh, mis hetkel on liikmesriigil kohustus, ühtne kohustus vastu võtta ja üheskoos tagajärjed välja kanda. kui see moment on käes, siis hea küll ma ei tea, kas te räägite ühtekuuluvusfondist või ühtekuuluvusvahenditest. kui te räägite ühtekuuluvusfondist, siis see on ainult ühtekuuluvusriikide kohta kehtiv asi, kui ühtekuuluvusvahenditest, siis on Äh, tegelikult kõik riigid sellega seotud. mina arvan, et see teema on tõesti väga keeruline. miks? sest et olukord muutub kogu aeg. võtke minu koduriik. me näeme esimesi äh, ebaseaduslikke immigrante äh, tulemas Ukrainast, kes läbi meie riigi tahavad jõuda Saksamaale. Dublini järgi peaks nad jääma Poola. nii et olukord muutub kogu aeg minu meelest äh, see teema on väga tähtis, solidaarsus on pakiline teema, sellega olen ka nõus, aga see ettepanek, et liikmesriigid peavad maksma trahvi või võetakse nendelt vahendid ära, on üks kõige äh, delikaatsemaid küsimusi ilmselt järgnevatel kuudel. ma arvan, et see arutelu täna ei ole siin äh, selles äh, sellel teemal viimane, vaid esimene paljude seast, ähm, aga see kakssada viiskümmend tuhat, mis jõudis avalikkuse ette, tekitas ikka suurt meelehärmi rahva seas. ja siis see ühtekuuluvusfondiga seostamine uue mitmeaastase finantsraamistiku alastel aruteludel, see teema jällegi tõusetub, selles ma olen veendunud, aga võib-olla jah, eelarve tuleb teha paindlikumaks, ümber struktureerida, hea küll, aga kui me vaatame tänast eelarvet ja eelarvereegleid, siis ma arvan küll, et on väga raske mitte ainult parlamendis, vaid peaasjalikult just nimelt nõukogus selline asi läbi suruda. suur tänu, Ida! suur tänu, esimees, ma räägin väga lühidalt, sest äh, aina vähemaks jääb siin saadikuid. täna äh, õhtul äh, me räägime siin rohkem libe küsimustest kui eelarve küsimustest ja äh, oleme saanud teada väga palju selle kohta, kuidas need süsteemid toimivad. aga see, kuidas see kõik eelarvesse tõlgendub, on tegelikult väga keeruline. seega praegusel hetkel me räägime, arut-, arutame üldjoontes asju, mis kuuluvad live pädevusse, mitte eelarve küsimusi ja eh, eh, peaksime rääkima sellest, kuidas kõik need otsused mõjutaks Euroopa Liidu eelarvet. tahaksin öelda seda, et oleme nõus, eh, et kuidas saja viiekümnelt protsendilt sajale protsendile saaks langetada praegusel hetkel korrigeerivat mehhanismi ja usume ka seda, et selle asemel, et see üheksakümmend protsent, mida siin mainiti, langetada veel kaheksakümne protsendini, et anda suuremat manööverdamisring, ruumi riikidele, kus, kes peavad pidevalt süsteemi astuma või sealt väljuma ning arutelu, mis ei ole tegelikult enam eriti, mis ei ole sugugi mitte uus enam, ühesõnaga äh, mida teha riikidega, kes ei taha oma kohustusi täita, minu meelest on õiglane, kui neid sanktsioneeritakse. minu meelest on see arutelu üsnagi üllatav, on üllatav, et kas saaks üldse rääkida, kas on normaalne, kui mingi liikmesriik ei, ei täida seaduseid, see kui ei täida, peab olema sellele ka sanktsioone. ma saan eh, aru eh, ka ettepanekust eh, selle kohta, kui ta ütleb, et on äh, lihtsamaid äh, võimalusi, et äh, äh, oleks pigem hoiatus kui trahv, aga ma sain aru, et on räägitud ühtsusfondidest, kuid mulle tundub, et siin on tegemist siiski sellise sidemega, mis on pisut keeruline. ja ilmselt on see asi keerulisem libekomisjonis kui siin, siis saab, seal saab rääkida äh, kus või kuidas neid äh, sanktsioone rakendada, aga ma arvan, et sanktsioon on äh, oluline, sest solidaarsus äh, käib igas suunas ning see tähendab seda, et kui sellega käib kaasas seaduste täitmine, siis veel enamgi, aitäh. suur tänu, kas keegi peale Eideri soovib veel sõna võtta? komisjoni juurde tuleme kohe tagasi. ma tahaksin enne öelda raportöörile suur aitäh. nagu Heider ütleb, see on väga oluline arutelu selles komisjonis. aga nagu raportöör seda ütles, on see ühine probleem, seda jagavad kõik liikmesriigid. aga see, kui väga liikmesriikidel kokkupuudet on selle probleemiga, on üks küsimus ning teine küsimus on see, kui palju vahendeid on liikmesriigil selle küsimusega tegelesemaks. nii et äh, selge on see, et siin on küsimuses, äh, küsimuse all solidaarsus, aga nagu teised äh, kolleegid on öelnud, kuidas võrdselt kohelda liikmesriike, kuidas võrdselt jõustada solidaarsust. pöördun nüüd komisjoni poole ja küsin nendepoolseid kommentaare suur tänu teile. mina olen ainult tagasihoidlik äh, asendusliige selles komisjonis, ma ei ole Euroopa Komisjonist äh, ja mul on kohutavalt kahju, et ma pean teile pettumuse valmistama, aga tahan öelda, minu meelest äh, on siin väga raske rääkida sanktsioonidest või sellistest asjandustest, kui me ei tea, kes peab astuma esimese sammu me ehitame maja ja alustame korstna otsast. me ei tea isegi, milline see maja vundament hakkab välja nägema, sest me ei tea, kes äh, otsustab, kes kuhu läheb. minu äh, riik võtab vastu äh, ukrainlastest, aga kedagi see ei huvita. praegu räägitakse süürlastest ja nii edasi, nii et raske on rääkida Äh, kui me ei tea, äh, mis, mis finantsasjadest me saame rääkida, kui me ei tea, kes kuhu läheb. suur tänu, äh, vabandust, ma vaatasin komisjoni suunas, ma ei tea, ma ei näinud, teadnud, et te seal peidus olete. suur tänu. Pole tänu väärt, ütleb. ja nüüd siis komisjon, palun. suur tänu mina olen eelarve peadirektoraadist. Äh, lühidalt kommenteerin seda küsimust. solidaarsus, äh, solidaarsus äh, maksest liikuda kümne protsendi juurde komisjoni seisukohast lähtudes meil on samuti küsimärke, mida mõned saadikud mainisid ma näiteks millistest fondidest räägime, mitte kõikide liikmesriikide kohta ei kasutata, puhul ei kasutata solidaarsusfonde või ühtsusfonde ja tuleks luua äh, ka sida, side erinevate poliitika valdkondade vahel, mida komisjon selgelt ei kavatsenud teha nii et peame üldse arutama sellise mehhanismi õiguslikust teostatavust ning veel mõned küsimärgid, mis puudutavad eelarvemenetlusi, sest see võib tähendada seda, et see teatud rubriikide alt äh, liigutatakse summad ära ja seega võib väga kummaline välja näha, nii et äh, oleme pisut ettevaatlikud selle ettepanekuga seoses ning äh, meil on veel mõned kommentaarid, suur tänu ma olen Jana Tanner, ma olen siseasjadest ja räägime, me tegeleme äh, Dublini ettepanekuga. küsiti, et kuidas äh, kaks, kahe tuhande viiesajani jõuti, ma võin öelda, et äh, kahesaja viiekümnest tuhandest siin ei ole mingit teaduslikku kalkulatsiooni, selle taga see osaneb, see puudutab kahte elementi, kõigepealt see kulusid, kui äh, palju maksab äh, nende inimeste vastuvõtmine, pagulaste vastuvõtmine äh, ja ülalpidamine mõned aastad ja teiseks, kuna liikmesriigid peavad, kuna komisjon soovib, et kõik liikmesriigid osaneks, siis nii-öelda mõjutamiselement lihtsalt ning see, mis puudutab nüüd siis üleandmiskulusid üle me valisime viissada lihtsalt sellepärast, et äh, see äh, oli ähm, hind, see oli summa, millest räägiti Kreeka puhul ja siin ei ole samuti otseselt äh, teaduslikke põhjendusi juures, aga samas oleks muidugi hea, kui meil oleks ka rohkem andmeid tegelike kulude kohta ning nüüd see, mis puudutab korrigeerivat mehhanismi see, see sada või sada viiskümmend protsenti sada äh, protsenti see ei puuduta liikmesriikide vastuvõtmisvõimet, vaid puudutavad õiglast äh, osa. see on üks näide näiteks, äh, jah, see ei puuduta siin seda, et liikmesriik on täiesti ülekoormatud, sada viiskümmend protsenti, see võib äh, lihtsalt äh, olla äh, rohkem, kui neil esialgselt määratud oli, <clears throat> siis see võib tähendada ka väga väikseid arvu. kui me räägime üheksakümnest või kaheksakümnest protsendist, siis see tähendab, et liikmesriik teeks vähem kui see, mis õiglane oleks, seega komisjon pakub välja sada viitekümmet protsenti selleks, et käivitada ja pidurdada mehhanismi ning nüüd see, mis puudutab peatusmehhanismi ebatõhusa piirikontrolli juures. siin äh, oleks vaja kahekolmandilikust häälteenamust äh, nõukogus ja absoluutset häälteenamust äh, parlamendis, seda peaks muidugi õigusliku tõstatavuse osas kontrollida, sest siin on numerus clausus menetluste kohta alguslepingutes me ei leidnud kusagilt kahe-kolme kolmandikulist enamust, nii et see on tõesti rangelt õiguslik küsimus suur tänu ja härra raportöör. suur tänu, härra esimees ja suur tänu kõigile kolleegidele, kes sõna võtsid. alustades ütlesin, et tegemine, tegemist on äärmiselt keerulise küsimusega. alustuseks sooviksin öelda seda Janile, et meie kolleegid Teil, ma tean, et on, me oleme parlamendis, aga ma tean, kuidas komisjon eh, nõukogu tõrgub, aga meie pole see, kes peavad eh, nõukogu töö ära tegema. ma räägin praegusest faasist, ma üritan välja töötada parlamendi seisukohti. see, eh, mis toimub hiljem, sõltub sellest, kui millised otsused langetatakse parlamendi ja nõukogu vahel ning kõik need punktid, mida siin arutati, on ülevaadatavad, ole täiesti avatud kompromissidele, kas sada, sada kümme, sada viiskümmend, eh, iga punkti juures on eh, eeliseid ja nõrgemaid külgi. see, mis puudutab ümberasutamiskulusid, siis siin ei ole objektiivseid kriteeriume, teil ei ole objektiivseid kriteeriume, meil ka mitte kuid äh, esialgsed äh, argumendid äh, langevad ära, kui on olemas juba esmaliinil asuvate riikide toetamiseks, kui nii et ühesõnaga, me võime kõik rääkida õusud, õukesel jääl, aga küsimus on selles, kui palju see kõik maksma läheb. ning kui me räägime nüüd ühtsusfondidest, siis me ei räägi mitte ainult ühest, vaid mitmest fondist, mille vahendeid tuleks kasutada. probleem on järgmine, minu jaoks selline säte, mis eh, peaks siis olema korrigeeriva iseloomuga, eh, ei ole eh, vabalt valitav. kõik liikmesriigid, ka minu kodumaa teised riigid panustavad nende fondide ülepidamisse, seega fond, ühtsusfondides, solidaarsusfondis eh, on solidaarsuselement juba sees. seega ei ole eh, küsimus turu ehm, korraldusest, mille aluseks on konvergents, aga solidaarsusküsimuste üle me ei vaidle. kes hiilib solidaarsusest kõrvale, seda tuleb eh, seda tuleb karistada, nõudes teist tüüpi solidaarsust, võib-olla mitte samas äh, suuruses, ma võtsin aluseks kümme protsenti, võib ka teistmoodi seda kalkuleerida. võib lihtsalt öelda näiteks, et me võtame ehm, makse assigneeringutest äh, summa, mis võtab arvesse inimeste arvu, keda äh, vastu ei võetud ja korrutame selle sajaga. küsimus on lihtsalt selles, et peab olema mingisugune trahvimehhanism, mille kohaselt äh, Eh, riik eh, hiilib kõrvale, samas kui tal selleks õhjust, eh, õigust ei ole. ning küsimus on selles, milliseid põhjendusi võiks ta seal kasutada ja kui me hakkame selle üle vaidlema, kestab see kõik aastaid, seega mina arvan, et me peaksime välja töötama sellise mehhanismi, mis, kui Monikal on paremad ehm, ettepanekud vastavalt kont-, eelarve kontrolli komisjonile, siis ma olen valmis seda ära kuulama mul ei ole mingisuguseid autoriprivileege, ma soovin sellist mehhanismi, mis oleks äh, tõhus ning äh, olen valmis äh, avatud aruteluks enne seda, kui me hääletame, kuid kogemuste põhjal ma tean seda, et see ei ole selline teema, mis äh, komisjoni, libe komisjoni liikmeid eriti huvitaks, sest neid huvitab pigem muud küsimused nii et äh, e-, eelarvekomisjonis peaksime rääkima sellisest süsteemist, mis meie jaoks on eelistatav, aitäh, härra esimees. suur tänu, raportöör. tuleksin nüüd selle juurde, et sinu viimasel äh, punktil äh, oleks rohkem edu, kui oleks võimalik valida, kui nad võivad valida mitte osaleda ja eelistada äh, raha maksta, selles mõttes öelda, et teie ei osale ja saate nüüd trahvi. see oli lihtsalt isiklik seisukoht. noh, väga tore, meenutaksin teile, et eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes veebruar kell seitseteist null null ja hääletus toimub kuuendal märtsil ning libekomisjonis toimub eh, toimuva hääletuse tähtaeg pole veel teada antud. suur tänu raportöörile, nüüd lähme päevakorrapunkti kakskümmend juurde, milleks on muud küsimused, tundub, et ei ole, seega eh, järgmine kohtumine toimub esmaspäeval, kuuendal märtsil. suur tänu teile, et siia tulite, kohtumine on lõppenud. jah, jah, kohtumine on lõppenud